ma tänan kõiki eh, parlamendi liikmeid, kes eh, tegid väga konstruktiivseid ja kasulikke kommentaare. suur tänu. suur tänu, eh, proua volinik. Te võtsite selle teema väga hästi kokku. ma tahtsin lihtsalt teatada et resolutsiooni ettepanekuid on viis selle mm, arutelu lõpetamiseks. ja, ja lähme siis kiiresti järgmise päevakorrapunkti juurde, mis meie tänases päevakorras on. selleks on komisjoni avaldus äh, esimese raudteepaketi direktiivide rakendamise kohta ja ja jälle annaksin ma kohe sõna meie proua volinikule, komisjoni liikmele, proua Kristeliina Georgievale. palun, olge head. Um, thank you very much, much uh,, uh, Mr Chairman uh.... suur tänu, suur tänu, et äh, juhatasite nüüd sisse raudteepaketi pärast äh, õhutransporti. mul on suur rõõm seista Euroopa Parlamendi ees ka selles küsimuses, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti äh, kogu südamest selle eest, et Euroopa Parlament on komisjoni pingutusi pingu- äh,, pingutustele kaasa aidanud esimeste raudtee, raudteepaketi direktiivide rakendamise puhul, see on suurepärane võimalus, komisjon on oma kohustustest kinni pidanud, olles lepingute kaitsja ja saatnud oma andmed kahekümne kahe, arvamused kahekümne kahe liikmesriigile seoses esimese raudteepaketi mittekorrektse rakendamisega ja komisjon ei äh, viivita liikmesriikide poole pöördumisega, kui liikmesriigid äh, ei äh, pea kinni raudteepaketi direktiivide põhimõtetest ja sätetest, peame pöörduma sellisel juhul Euroopa Kohtu poole. tegemist on komisjoni ja liikmesriikide vaheliste suhete küsimusega, meie talitused on juba esitanud Transpordi- ja Turismikomisjonile selle aasta alguses tervikliku nimekirja kõigist rikkumistest ja me jagame komisjoni äh, mured selles osas, et äh, paljudes liikmesriikides on investeeringud infrastruktuuri ja meetmed infrastruktuuri vallas ebapiisavad. kuid komisjon ei ole nõus selle avaldusega, et komisjon ei ole piisavalt keskendunud äh, raudteepaketi rahaliste ressursside järelevalvele. me, meie kohustuseks on, liikmesriikide kohustus on piiratud aja jooksul, mõistliku aja jooksul järelevalvet teostada. kui komisjon leidis, et sellest sättest ei ole kinni peetud, siis on komisjon algatanud ka rikkumismenetluse. nii et kui äh, Euroopa Parlament tahaks kaugemale minna ja arvab, et liikmesriik, et komisjon saaks liikmesriike kohustada äh, raudtee investeeringuid suurendama, siis oleks see kõik väga tore, kuid äh, selleks puuduvad igasugused õiguslikud alused praegusel hetkel sellegipoolest komisjon on korduvalt pöördunud äh, poliitilisel tasandil liikmesriikide poole, sellepärast et äh, me ju teame, kui olulised on infra infrastruktuuri investeeringud raudtee valdkonnas selleks, et tagada jätkusuutlik transpordisüsteem kogu Euroopas. ja alles hiljuti selles kojas siin rääkisime me sellest äh, seoses vulkaani tuhapilvega ja puhapilvega, mis mõjutas Euroopa ühendatust kogu ülejäänud maailmaga ja esimese raudteepaketi visioonid peaksid ressursipuuduste äh, see küsimusega tegelema ja ma võin kinnitada teile, et komisjoni uued ettepanekud äh, võtavad seda arvesse. esimese paketi ülevaatamisel vaat-, püüame ka selgitada äh, infrastruktuuri juurdepääsu maksete küsimust, nagu parlament on, on palunud, siis komisjon on veel selgelt välja öelnud oma teatises kahe tuhande kuuenda aasta maist, et infrastruktuuri haldajad peavad olema sõltumatud raudtee-ettevõtetest ja need peavad olema lahti seotud. ja ettevõte ei tohiks olla oma allettevõtete üle täielik kontrolli. sõltumatus ja kontroll ei saa olla ühel ajal, nad on ühend-, ühildamatud ja me oleme pannud paika selged kriteeriumid selle kohta, et äh, tagada infrastruktuuri ja äh, allettevõtte haldusettevõtte sõltumatuse ja resolutsioonis on äh, ka vastastikuse põhimõtte olulisust rõhustatud, kuid tegemist ei ole põhimõttega, mis sobib Euroopa õigustikuga kõik liikmesriigid peavad Euroopa direktiividest kinni pidama sellisel kujul, nagu need direktiivid on vastu võetud, sõltumatult teiste liikmesriikide tegevusest. vastase korral kogu rakendusprotsess eh, peaks alati sammu kõige aeglasemini rakendava liikmesriigiga. ma saan eh, aru kriitilisest lähenemisest, mida resolutsioonis eh, on rakendatud ja ma võin kinnitada teile, et komisjon on selle küsimuse kallal töötanud ja me kavatseme jätkata oma tööd lepingute kaitsjana. komisjon ei tohiks aga jätta üksi selles töös. meie ei peaks olema ainukesed, kes raudteeturu avanemist toetavad ja kes toetavad raudteeliikluse taaselustamist jätkusuutliku liikumistranspordivahendiga. me jääme lootma teie toetusele ühiselt õnnestub meil Euroopa raudteepoliitika muuta edukaks ja aitab meil Euroopa tuua välja ühiselt ka majanduskriisist, aitäh! suur tänu, proua Olenik! ja selle, tänan teid selle avalduse eest, mille te esitasite komisjoni nimel, kaheks minutiks annaksin nüüd järgmisena sõna äh, Rahvapartei fraktsiooni esindajana äh, härra Karlo Finantsale, kes esindab siis, nagu ma ütlesin, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni. Grazie, president, signor commissario. härra president, suur tänu. E, kolleegid, volinik, ei ole ju mingit kahtlust, et esimene raudme, raudteepakett e, on toonud kaasa suure aju ajakaotuse, sest te ju teate, et need võeti äh, vastu aastal kaks tuhat üks, äh, kahe tuhande kolmandaks aastaks pidi olema suurtööd tehtud. Äh, siin viidati praegu investeeringutele, see on täiesti õige, aga mulle tundub, et esimese paketi rakendamise puhul on vaja täita kolm punkti. kõigepealt on tohutult palju probleeme. on olnud vaja selgitusi, kuidas õiguslikust seisukohast selgitada infrastruktuuri öö, eh, omanike küsimust ning ma tahaksin, et tõepoolest teie volinikuna seda öö, eh, selgitaksite meile ja öö, eh, kui nüüd toimub ümbersõnastamine, siis see peaks olema üks asi, mis saab, saaks selgituse. nüüd eh, täielik turu liberaliseerimine. meie oleme liberaliseerimise poolt, aga väga vähesed eh, on valmis koosta- või mm, eksperimenteerima sellega eh, oma kodus ja see on äärmiselt oluline esimese eh, raudteepaketi rakendamise puhul ning ma nõuaksin, et komisjon rohkem selles osas ära teeks. ja eh, praegu eh, on siiski tegemist seal on praegu tegemist teatud maade monopolidega, aga teistes riikides on see monopol kaotatud ma arvan, et meil oleks siiski vaja vastastikust, vastastikusust, sellepärast et muidu me ei saa rääkida turu avamisest ja selle kohta me esitame homme muudatusettepaneku. Said képviselő úrnak a szociali-. suur tänu, härra Alkadraui, sotsiaaldemokraatide nimel. Teil on kaks minutit. lugupeetud president, lugupeetud proua volinik kui me vaatame raudtee turuosa ja seda, kuidas see on kahekümne viimase aasta jooksul muutunud, siis me näeme, et ta on kaubapea puhul nüüd keskmiselt kümme protsenti. ja kui me tahaksime, et see osakaal oleks suurem, siis tuleb võtta väga mitmeid meetmeid. me peame tagama tehnilise koostalitusvõime me peame lahendama uue infrastruktuuri rahastamise küsimuse, samuti aitama välja mõelda, kuidas rahastada olemasolevat infra-, infrastruktuuri ja selle remontimist. ja raudteepakett on meile väga tähtis ka sellepärast, et see võeti vastu juba kahe tuhande esimesel aastal ja oleks tulnud siseriiklikku õigusse üle võtta kahe tuhande kolmandaks aastaks, kuid kahe tuhande kümnendal aastal ei ole paljud liikmesriigid seda ikka veel teinud ja see on täiesti aktsepteerimatu. Euroopa Komisjon on oodanud liigagi kaua. meil on vaja lahendada kolm tähtsat küsimust. kõigepealt on vaja sõltumatut regulatiivasutust, millel oleks vajalikud ressursid selleks, et tagada jõustamine, teiseks meil on vaja äh, sõltumatut infrastruktuuri haldamist, sellest juba räägiti, kõigil peavad olema võrdsed tingimused ja kolmandaks, kolmandaks on meil vaja infrastruktuuri tarifitseerimise ümbervaatamist. see tähendab seda, et raudtee ja raudtee kasutamine peab olema äh, konkurentsivõimelisem, et seda hakataks rohkem eelistama. ma arvan, et me peame suuremat tähelepanu pöörama sellele, kuidas äh, korrektselt rakendada esimest paketti, esimest raudteepaketti ja mis puudutab rahvusvahelist reisijate vedu, oleksime väga ettevaatlik, paljud ei soovi seda liberaliseerida. mina arvan, et äh, tarvis on kindlasti pakkuda riiklikult rahastatavat teenust et raudteetransport peab olema mugav ja kättesaadav kõigile inimestele. see on äh, tähtis eesmärk, seda tuleb pidada prioriteetseks, ei tuleks arvata, et liberaliseerimine peab toimuma igal juhul iga hinnaga, aitäh! suur aitäh ka teile! nüüd saab kaheks minutiks ALDE nimel sõna proua Maister. suur aitäh, president! lugupeetud proua volinik, te lülitasite ennast kiiresti ümber lennuliikluselt raudteeliiklusele, sest see on meil täna õhtune teine teema. ja ma tahaksin öelda, et kui me räägime raudteest, siis kuuleme me sageli erinevaid imelisi sõnu, kuid nende sõnade taga ei ole midagi ne, neile ei järgne tegusid. Euroopa ühendustel on olnud mitmeid suuri eesmärke ja mõnikord on need saavutatud, kuid mõnikord mitte ja kui me mõtleme raudteepaketile ja ühisturule, siis siinkohal on kindlasti eesmärke, mis pole veel saavutatud. me peaksime enda käest küsima, kas Euroopa Liit on lihtsalt äh, jututuba või on meil siiski võimalik äh, ka teha seda, mida me oleme kavatsenud teha me tahaksime sõltumatut regulatiivasutust, Saksamaal tegelikult on selles osas päris hästi. Saksa raudteega on asjad päris hästi, kuid see ei tähenda kahjuks, et isegi meil oleks saavutatud optimaalne olukord. me tahame, et kõik saaksid kasutada sama rööpmevahet, see on eelduseks, et oleks olemas üldine raudteevõrk ja tahaksime ka, et kahekümne seitsmel liikmesriigil oleksid üldsegi ühesugused tingimused, näiteks Maltas pole üldse raud-, äh, raudteed, Soome, Ühendkuningriik ja Iirimaa on suutnud oma siseriiklikku õigusse üle võtta olemasoleva direktiivi, kuid kõik teised liikmesriigid on jätnud selle seni tegemata ja meie siin oleme lasknud sellel olukorral jätkuda, me ei ole andnud välja mingisuguseid hoiatavaid signaale ja me ammugi ei ole vastu võtnud mingisuguseid sanktsioone, mida rakendada nende riikide suhtes, kes ei ole oma tööd ära teinud, seetõttu meid ei võeta ka tõsiselt. ometi võidaksid kõik sellest, kui raudteeturg avataks, kõik räägivad sellest, ka mina räägin siin suu-, äh, ka mina teen siin suuri sõnu, kuid neile ei järgne mingeid tegusid, kõik on, äh, kõik on olemas justkui ainult paberil Saragossas äh, rääkisime me raudteepaketist ja ütlesime, et raha ei ole küll piisavalt, kuid piiriüleseid projekte tuleb kindlasti jätkata, et liikmesriigid peavad tegema rohkem, ajad on küll rasked, kuid Euroopa Liit vajab seda. suur aitäh teile, proua Maisner! ja järgmisena saab sõna Mihhail Kramer Roheliste nimel. lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik esimene raudteepakett tuli siseriiklikku õigusse üle võtta hiljemalt märtsil, märtsis kaks tuhat kolm, kuid kakskümmend kaks liikmesriiki on jätnud selle tegemata ka seisuga aasta ähm, kaks tuhat kümme. kahe tuhande kaheksandal aastal hakkas komisjon äh, sellega tegelema kuid ei ole tegelenud piisavalt tõhusalt, võttes arvesse, et Euroopa Komisjon on lepingute valvuriks, nagu seda nimetatakse raudteepaketi ülevõtmine peab toimuma tõhusalt ja samas läbipaistvalt. kui mõelda Saksamaale, minu koduriigile ja Hispaanile, siis, siis on meil võimalik minna kaks korda äh, kaugemale, kui, äh, kui oli mõne aja eest. seda küsimust tuleb käsitleda ka teistes liikmesriikides ja tuleb aru saada, et raudteeettevõtjad peavad äh, saama õiguse konkureerida teiste ettevõtjatega ka teistes liikmesriikides, seda nõuab äh, see ülevõtmata direktiiv ning komisjon peab tagama selle ülevõtmise. mitte ainult selleks, et, äh, et toimuks tõhus konkurents, vaid ka muudel põhjustel ja rääkides konkurentsist, tuleb lõpetada ka ebaõiglane konkurents lennuliikluses teemaksud maanteedel on vabatahtlikud, mõnikord peavad teemaksu maksma ainult sellised veokid, mis maksa, mis kaaluvad üle kaheteistkümne tonni. ja Slovakkias näiteks ei nõuta üldse teemaksu, kuid millegipärast nõutakse maksu raudteedel ja see on täiesti vale. mis puudutab kliimamuutust, siis tegelikult maanteetransport kahjustab keskkonda ju kolm või isegi neli korda rohkem kui raudteetransport kuid ometi makstakse raudteetranspordile aastas peale vaid kolmkümmend miljardit eurot ja maanteetransport on kahjulikum ning lennuliiklust toetatakse samuti rohkem kui maanteetransporti ja äh, konkurentsitingimused äh, ei ole võrdsed ja õiglased. seega tuleks tagada, et kõiki transpordimooduseid kasutatakse ühtlasemalt. Euroopa Komisjonil on seega palju ülesandeid, ta peaks asuma neid täitma ja tegema ka seda, mis on tema kohus, mida ootab temalt meie koda, aitäh! Jackie. suur tänu, härra Kraamer ja nüüd äh, Jackie Jana kes esindab Euroopa Ühendunud Vasakpoolset ja Põhjapoolsed ja ühinenud rohelisi. palun, teil on sõna kolmeks minutiks. liikumisvabadus on Euroopa kõigi kodanike jaoks üks põhiõigusi ja selleks, et see õigus oleks tõeline õigus, peab meil olema juurdepääs turvalisele, kõrge kvaliteediga, keskkonnasõbralikule ja rahaliselt kättesaadavale transpordile. see tähendab seda, et meil on vaja tõhusat raudteetranspordisektorit see tähendab, et meil on vaja integreeritud äh, raudteeoperaatorite süsteemi ja mida riigi omandis raudteeteenuseid, äh, mis tagavad äh, ühistransporditeenused üle kogu riigi ja annavad kõikidele inimestele liikumisõiguse. ja mitte ainult nendele inimestele, kellel on tasus, taskus piisavalt suur kopikas me peame lähenema raudteedele teistmoodi kui äh, lihtsalt äh, vaba, vabale konkur-, konkurentsile avatud äh, sektorile. me peame toetama raudteesektorit, selliseid sektoreid oleme me varem hävitanud, kuid muutnud sellistel sektoritel ja sellistel, näiteks selliseid vedureid, mis võiksid vedada nii äh, transpordivaguneid kui ka reisijate vaguneid, me oleme hävitanud äh, selliseid äh, vedureid ja me pole sugugi suutnud parandada turvalisust, kui meil õnnestub teenused ja infrastruktuur lahti siduda ja siis tekivad riskid ja, ja, ja seavad ohtu kasutajad, rongiõnnetused lõpevad sageli surmaga ja me oleme näinud kohutavaid lennuõnnetusi viimastel aastatel Euroopas ja see on meie vastutustund, tundetu poliitika tulemus, me peame kaasajastama Euroopa raudteed, andma neile vahendid ennast kaasajastada ja me oleme praegusel hetkel tekitanud lihtsalt suure segaduse, loonud selle konkurentsivaldkonnaks, kus kaob igavene ohutunnetus ja me oleme teinud seda kohaliku transporditeenuse äh, toimimise hinnaga. me liigume edasi aeglasemalt praegusel hetkel Prantsuse raudteedel kui sada aastat tagasi. konkurents on küll suurenenud, kuid konkurents äh, tekitab lihtsalt hinnatõusu ja üks lõppnäide, Air France on üks äh, suuremaid energiatarbijate ja ta ostab oma äh, energiat Electricité de France'ilt äh, erihinnaga, kuid kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks peavad Prantsuse, peab Prantsuse raudtee maksma konkurentsitingimustes üksteist protsenti veel rohkem, nii et suur tänu teile, komisjon, et majanduskriisi tingimustes peavad nüüd prantslased hakkavad oma rongipilotite eest palju rohkem maksma suur tänu ja nüüd äh, annaksin ma sõna ka järgmistele kõnelejatele, kes äh, ei ole oma fraktsiooni esin-, esiesindajad ja kõigepealt härra Antonio Kantsen Rahvapartei äh, fraktsiooni seast, kellel on sõna kaheks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik minu meelest me oleme oodanud seda raudteepaketi ülevaatamist juba nüüdseks äh, umbes kakskümmend aastat ja ma ei usu, et äh, me peaksime asjadega ka tulevikus nii palju venitama. me tahame, et äh, meil oleks konkurentsivõimeline Euroopa kaubavedude võrgustik ja me tahame raudteetranspordi olukorda parandada. tõked, kõrvaldades kõik tõkked nii füüsilised kui mittefüüsilised äh, saame me seda teha, me peame turu avama, peame kõik tõkked kõrvaldama, peame, me peame protseduure lihtsustama ja peame tagama ka selle, et meil on tõesti toimiv vastastikuse põhimõttele üles ehitatud turg. sellest vastastikusest on äh, siin räägitud küll ja küll ja seda sõna mainisid väga paljud ka eelkõneleja, minu eelkõnelejatest. et kui me räägime infrastruktuuri lahtisidumisest äh, raudteeettevõtetest, siis minu meelest on äh, see väga hea samm, sest ma arvan, et äh, eraettevõtted on väga hea nähtus, kuid kõik see peab leidma aset läbipaistvalt avatud turu tingimustes. ning meil on vaja sellist äh, turgu tänases maailmas, iseäranis pidades silmas seda, et me seisame silmitsi suurte finantsraskustega, majandusraskustega, meil on vaja uusi investeeringuid meie turgu ja seetõttu oleks mõistlik, kui Euroopa süstiks vajalikke investeeringuid ka raudteesektorisse, meelitades seeläbi ligi ka erainvesteeringuid, nii et äh, et erainvestorid aitaksid meil äh, kaotatud aega tasa teha me loomulikult peame raudteest rääkides rääkima ka keskkonnakaitsest ja turvalisusest äärmiselt oluline on, et neid mõlemaid põhimõtteid austatakse ja need oleksid tagatud, kuid on viimane aeg, et komisjon vastaks konkreetselt meie küsimustele. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Brian Simsonile kaheks minutiks. austatud president, Euroopa Parlamendi liikmed ehk mäletavad, et kui me rääkisime eelmisel äh, korral siin transpordikomisjoni nimel äh, tõin ma välja terve rea inimesi, kes ei, terve rea riike, kes ei pea Keenia raudteepaketi sätetest ja tänane resolutsioon on jätkumeede sellele arutelule ja äh, näitab kõigile, ka teistele institutsioonidele, et parlament eeldab, et liikmesriigid kahe tuhande esimesel aastal kokku lepitud põhimõtetest kinni peavad, kuid me ootame lisaks sellele ka seda, et komisjon ka tegutseb, kui selliseid rikkumisi toimub. esimene raudteepakett on üle võetud rake-, pidi üle olema võetud märtsiks kaks tuhat kolm, nagu siin on öeldud, kakskümmend kaks liikmesriiki pole seda teinud ja see on kahetsusväärne. ja hoolimata sellest, et mida komisjon on öelnud, on tegemist üsna kesiste pingutustega ja ka komisjon ei ole piisavalt tegutsenud. see tuletab meile meelde, et meie Euroopa raudteesektori taaselustamisel on veel mitmeid takkeid, tõkkeid, mis on seotud nii raudteetööstuse sektoriga endaga kui ka väliste faktoritega. raudteesektor teeb suurt läbi, lobitööd, õnneks on nad läbi kukkunud mõningate pingituste puhul, kuid nad üritavad seda siiski teha ja see näitab, et mõningad raudteeettevõtted mõningatest liikmesriikidest on huvitatud rohkem oma kasumist ja mitte niivõrd Euroopa huvidest ma usun, et äh, trans-, äh, transpordikomisjon Euroopa Parlamendis äh, hakkab kannatust kaotama. meie edusammud on aeglased ja see õõnestab Euroopa raudteesektori konkurentsivõimet. ja pikale veninud rikkumismeetmed näitavad lihtsalt meie tegutsemisvõimetust. meil on vaja tõelist Euroopa perspektiivi meie raudteevõrgustikule, seda me saavutame ainult siis, kui kõik Äh, erinevad asjaosalised on sellele eesmärgile täielikult pühendunud. lugupeetud president, nõukogu peab oma kokkulepetest kinni pidama ja komisjon peab tagama, et nõukogu seda teeb. proua volinik on kinnitanud meile, et äh, komisjon seda teeb täna, kuid me ei taha ainult kinnitusi, me tahame tegusid. täna on härra Kaameri sünnipäev ja ma loodan, et meie selle paketi saame öö, äh, öö, oma elu jooksul ükskord tehtud. tudok születésnapot kívánok! suur tänu ja soovime siis härra Kraamerile ka head sünnipäeva ja anname sõna järgmisele kõneleja, Georgios Tuusas, kaks minutit. suur tänu. mina arvan, et raudteepakett näitab, kuidas inimesed käivad ümber sellega, mis kuulub rahvale, üldsusele see pakett, mis eh, näeb ette raudteeteenuse liberaliseerimist, on enamus liikmesriikides rakendamata. töötajad püüdsid eh, tegelikult astuda vastu eraettevõtlusele. Te näete seda Kreekas, te näete seda Prantsusmaal. Eh, Kreekas on mitmesugused omavahelised sidemed kaotanud, kadunud ning sotsialistide valitsus Kreekas otsustas, et e, teatud regioonides on kadunud kasumlikud segmendid Nad ei tahagi üldse eh, teatud teelõike uuesti avada ning eh, praegusel hetkel Kreekas on raudtee, mis lihtsalt eh, ei tee mitte midagi. täpselt samamoodi on läinud ka sadamate infrastruktuuriga. ja niisugune asi on täiesti vastuvõtmatu, inimesed on ju võtnud endale kohustused ja lihtsalt nendest kohustustest ei peeta kinni. ja loomulikult see toob endaga kaasa töötajate ekspluateerimise ja kõik see tähendab seda, et eh, järjest rohkem on õnnetusi, sellepärast et ohutus on eh, pandud löögi alla ja see toob kaasa majanduslikke kaotusi. transport on ju absoluutselt hädavajalik, et inimesed saaksid liikuda, see on inimeste õigus, seda ei tohi niisama ära lörtsida. suur tänu, härra Tuusas ja meie viimane kõneleja on härra George Bach kaks minutit, palun. suur tänu, eh, proua volinik, härra president, see resolutsioon kutsub komisjoni eh, üles eh, viima ellu raudteetranspordialaseid ülesandeid, see on äärmiselt oluline, sest tegemist on piiriülese turuga. aga ma tuletaksin teile meelde, mikspärast neid dokumente ei ole hästi üle võetud, siin ei ole mitte ainult asi selles, et liikmesriigid ei ole teinud oma tööd, vaid siin on äh, ka ähm, tegemist äh, õigusliku ebaselgusega, sellepärast et teatud liikmesriikides ähm, on tegemist äh, ebapiisava tehnilise harmoneerimisega, turvasüsteemid on erinevad ja kõik see Eh, loob takistusi piiriüleseks transpordiks. ja mulle tundub, et me ei ole seda teemat piisavalt käsitlenud. vaadake nüüd sotsiaalseid aspekte, on vaja edasist koolitust, on vaja elukestvat õpet personali jaoks ja seda on ka vaja väga tõsiselt arvestada. on olemas infrastruktuuri pudelikaelad, piiriületuskohad ja siin on väga palju äh, veel ära teha selleks, et piiriülene eh, liiklus toimuks tõrgeteta. eriti näiteks eh, kui me räägime, eh, kui me räägime rööbastest, mis takistab sõitu Luksemburgist Saksamaale, sellepärast me kutsume komisjoni üles et te võitleksite tehnilise harmoneerimise eest sama kirglikult, nagu te võitlete turu liberaliseerimise eest? suur tänu. ja nüüd on vaba mikrofon. proua Tika, palun sõna. suur tänu. president, proua volinik Euroopa eh, Liidul on vaja tervet kontinenti hõlmavat intermodaalset transporti. see on äärmiselt oluline. me palume, et liikmesriigid eh, pööraksid rohkem tähelepanu raudteetranspordile, eraldades raha, mida on vaja infrastruktuuri ülevalpidamiseks. Eh, raudteetranspordi liberaliseerimine on alanud aga eh, turu avanemine on toonud endaga kaasa kvaliteedi eh, alanemise, eh, ohutus on löögi all, aga see on äärmiselt oluline just nimelt reisijate jaoks, ainult niimoodi saavad saab raudteetransport suurendada oma turuosa. oluline on ka inimressurss ning ma palun, et eh, selle paketi läbivaatamise ajal eh, peaks eh, komisjon sisse tooma siia teatud sotsiaalsed klauslid, et tõepoolest sotsiaalkindlustusskeemid, mis on olemas riiklikult oleksid hõlmatud raudteesektoris kõikide tegutsejate poolt selles vallas. suur tänu, härra Tikao, proua Tikao ja nüüd eh, Paška Hivaška, üks minut. suur aitäh, president. lugupeetud kolleegid, me räägime esimese raudteepaketi direktiivi rakendamisest ja nagu me kõik teame, on kokku lepitud, et see direktiiv tuli üle võtta liikmesriikidel aastaks kaks tuhat kolm, kuid tänaseks ei ole kakskümmend kaks liikmesriiki seda ikkagi teinud. kas teie Euroopa Komisjonis ei võiks kaaluda seda, kas selle äh, paketi jõustumisreeglid üldse on piisavalt head? sest me näeme ju, et valdav enamik, et lõviosa liikmesriikidest ei ole suutnud äh, seda paketti siseriiklikku õigusse üle võtta võib-olla tuleks liikmesriikide transpordiministritel kokku tulla ja seda küsimust omavahel arutada, võib-olla siis toimuks esimese raudteepaketi jõustumine paremini ja sellest võidaks kogu raudteesektor, aitäh! suur aitäh teile! suur aitäh selle sõnavõtu eest! nüüd aga annan ma uuesti sõna volinikule, proua Georgievale et ta saaks vastata neile märkustele ja küsimustele, mida tehti. suur aitäh, suur aitäh, president. ja lubage mul tänada ka kogu Euroopa Parlamenti tänaõhtuste sõnavõttude eest, mis kohati olid üsna emotsionaalsed eks me kõik tahame, et veel meie eluajal hakkaks toimima tõhusalt integreeritud Euroopa raudteesüsteem. loodetavasti me kõik elame nii kaua, et seda ka näeme. mõnikord minevikus äh, olen minevikus teinud äh, koostööd raudteede ümberkujundamisega ning need riigid on nüüd mõlemad Euroopa Liidu liikmesriigid. ja ma tean oma töökogemuse tõttu väga hästi, kui keeruline on muuta süsteemi, millel on äh, väga pikaajalised traditsioonid, süsteemi, kus töötab väga palju inimesi, millega on seotud äh, väga paljude erinevate osaliste huvid. kuid me peame ikkagi püüdlema selle poole, et seda tehtaks, sest ainult tõhus ja hästi integreeritud raudteesüsteem on piisavalt hea eurooplastele ning ainult selline süsteem aitab tõsta meie regiooni konkurentsivõimet. meie Euroopa Komisjonis võtame teie tehtud märkusi väga tõsiselt. ja me jätkame omapoolset tööd nende algatustega, mis nõuavad edusammude saavutamist raudteesektoris. ma ei usu, ma ei usu, et meie tiiger oleks, et me, et meie puhul oleks tegu eh, hambutu tiigriga või papist kiisuga sest me oleme siiski mitu korda liikmesriikidega ühendust võtnud ja püüdnud neid kannustada direktiivi üle võtma, kuid vahepeal on, on Euroopa Liitu astunud niivõrd palju uusi liikmesriike, et Euroopa Komisjonile on sat-, sat-, samuti ähm, tulnud uusi ülesandeid, me oleme pidanud välja saatma küsimustikke, millele liikmesriigid on pidanud vastama ning ning mõnikord äh, on äh, need tulemused olnud sellised, et Euroopa Komisjon ongi sunnitud liikmesriiki nii-öelda hammustama. kuid Euroopa Komisjon soovib ennekõike, et me siiski jõuaksime selleni, et meil on hästi funktsioneeriv raudteesektor, mis pakub äh, rohkem teenuseid ja paremaid teenuseid ja mis on kasulik nii raudteeteenuse tarbijale kui raudteeettevõtjale ning uus raudteepakett peab lihtsustama ja selgitama olemasolevaid sätteid ja seda peab olema lihtsam rakendada ning see raudteepakett nii-öelda moderniseerib eelmist. lubage mul teha ka kaks märkust, millega ma vastan teie küsimustele. kõigepealt räägiti palju ohutusest andmed ütlevad ühemõtteliselt, et tegelikult on raudtee muutunud ohutumaks. seda siis alates sellest, kui turud avati. aga kuna jutt käib siin inimeludest, siis on selge, et isegi kui juhtub ainult üks raudteeõnnetus, on juhtunud liiga palju õnnetusi ja see tähendab seda, et raudteeohutust tuleb tingimata tõsta. ning kaks kõnelejat küsisid äh, ka seda, kas ei peaks äh, jõustama avaliku teenuse osutamise kohustust ning äh, ma tahaksin öelda, et esimene raudteepakett sellise kohustuse seadmist ju kuidagi ei takista. seda kohustust reguleeritakse erinevas eraldiseisvas õigusaktis ja seega on sellist kohustust täiesti võimalik jõustada kuna väga palju räägiti siin ka strateegiast siis tahaksin ma teile kiiresti tutvustada, veel kord tutvustada meie kolme suuremat prioriteeti. kõigepealt parandada turulepääsu tingimusi ja muuta need tingimused läbipaistvamaks ja mittediskrimineerivaks. teiseks, luua regula-, regulatiivne raamistik, mis tooks kaasa rohkem äh, era- ja riikliku kapitali raudteesektoris ning kolmas prioriteet puudutab seda, millest ka teie rääkisite parandada järelevalve taset selleks, et tagada õiglane konkurents ettevõtjate vahel ja lõppkokkuvõttes alandada teenuse hinda. Euroopa Komisjon kahtlemata astub dialoogi transpordiministritega. Mini-, transpordiministritega oleme me juba esialgseid kohtumisi pidanud ning see dialoog jätkub ja varsti võtame me vastu ümber sõnastatud ettepaneku, mis esitatakse parlamendile ehk septembris ja me jääme lootma koostööle teiega. koostööle selles protsessis, selle protsessi käigus, mis järgneb ja mis viib uue õigusakti vastuvõtmiseni ning me loodame saada käegakatsutavaid tulemusi, nagu öeldud, juba enne, kui me kord sureme, võib-olla isegi varem, aitäh! aitäh teile. suur aitäh teile, proua volinik. tõepoolest, nii parlament kui komisjon peavad selle teemaga tegema väga palju tööd.